enne kui me alustame hääletamisega, tahaksin ma ühe teadaande teile teada. härra Söndergaard, Sören Bo Söndergaard on mulle öelnud, et alates viiendast veebruarist kaks tuhat neliteist äh, tema mandaat saadikuna äh, lõpeb siin parlamendis. see on vastavalt artiklile neli lõikele kolm meie kodukorras. Äh, nimelt me nüüd teame, et tema mandaat on lõppenud ja see jõustub viiendast veebruarist kaks tuhat neliteist, see otsus. ja sellest informeeritakse ka vastavaid liikmesriigi pädevaid asutusi. aga nüüd saame me alustada hääletamisega. meil on härra Moreira raport